seda, et juhime parlamendi tähelepanu probleemidele. Eh, nii et, et suur aitäh teile. aitäh, härra Caldeira. sellega on see arutelu lõppenud ja järgmisena arutame Lightfeedi raportit, mis käsitleb delegeeritud volituste andmist teatavate meetmete vastuvõtmiseks seoses ühise kaubanduspoliitikaga ja annan kohe sõna raportöörile härra Lightfriedile neljaks minutiks. aitäh, president. Äh, kuna ma rohkem itaalia keelt ei oska, ütleb kõneleja, siis jätkan saksa keeles ma tahaksin kõigepealt kasutada võimalust ja tänada kõiki neid, kes hoolitsesid selle eest, et see Omnibus kaks raport on tõesti saanud selliseks raportiks, mis Väliskaubanduskomisjonis läks läbi ilma ühegi probleemita ja loodetavasti äh, läheb hääletus täiskogul ka ilma probleemideta ma tahaksin tänada variraportööre, tahaksin tänada äh, komisjoni sekretäriaati ja samuti Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni sekretäriaat. tahaksin neid kõiki tänada töö eest, mida nad tegid, toetamaks meid selles protsessis. samuti tahaksin tänada oma assistente. sellise raportiga tuleb alati teha väga palju tööd ja seetõttu tuleb tänada ka neid, kes selles protsessis osalevad äh, kaubanduspoliitika on poliitika, mille osas Euroopa Parlament sai sõnaõiguse Lissaboni lepinguga. ja mida tähendab äh, parlamendi kaasotsustusõigus ühtsele kaubanduspoliitikale? kõigepealt me pidime viima terve rea õigusakte äh, äh, mida varem kohaldati komitee menetluse kaudu kooskõlla Lissaboni lepinguga, me läheme Omnibus ühelt üle Omnibus kahele Äh, siis me oleme jõudnud nüüd delegeeritud aktide ja rakendusaktideni mina oma raportis käsitlen põhiliselt delegeeritud akte, me tegime väga äh, tõhusat koostööd selleks, et saavutada soovitud tulemusi ja mis siis täpselt juhtus? me soovisime pidada läbirääkimisi nõukoguga, selleks et asjad saaksid ühele poole kiiresti, nõukogu ei olnud selleks valmis ja ka nagu näete täna, nagu tavaliselt nõukogu ei ole kohal, nende kohad on tühjad. nõukogu on lihtsalt otsustanud, et eh, sellistes tehnilistes küsimustes suhtub ta meisse üleolevalt. Nad takistavad asjade edasiliikumist mulle tundub, et et see, mis juhtus Omnibussiga, sedasama me näeme praegu eelarve küsimustes ja kui nõukogu käitub edaspidi ka samamoodi, kui eh, nad lähtuvad liikmesriikide eh, omast egoismist, siis eh, liikmesriigid lihtsalt peavad äh, võtma kasutusele jälle oma, oma valuuta, need, kes on praegu raskustes ja nõnda edasi. nõukogu peab käituma vastutustundlikult ning nõukogu peab tõesti äh, korralikult hakkama nende küsimustega tegelema. Äh, kõneldes nüüd selle raporti sisust, siis see sisu puudutab seda, mida komisjon iseseisvalt saab otsustada Äh, ja äh, kus on vaja delegeeritud akte, kus on vaja kaasata parlament. ma arvan, et me oleme saavutanud üsna hea tulemuse äh, parlament ja see on siis minu taotlus, mille ma esitasin komisjonis ja loodetavasti saan selle esitada ka siin või läheb see läbi ka siin et tuleb piirata seda aega, mille jooksul komisjon saab siis nende delegeeritud volituste alusel tegutseda. me rääkisime siin viiest aastast kui piirist. niimoodi saaksime paremini kontrollida seda, mida komisjon teeb siis äh, käsitlesime ka parlamendi volitusi ja seda, kuidas komisjon oma suure ekspertide hulgaga ja oskusteadmistega saab tegutseda üksinda. ma loodan, et, et see raport saab siin kojas laia, laiapõhjalise toetuse ja kõik seda äh, tõesti toetavad, aitäh! ja nüüd äh, annaksin sõna volinik Šemetale. president, lugupeetud saadikud kõigepealt tahaksin vabandada volinik de Kuhti nimel, kes äh, täna hommikul äh, peab läbirääkimisi oma Kanada kolleegiga vabakaubanduslepingu üle. komisjon on väga tänulik, et härra Leichtfried äh, äh, härra Leichtfriedile, kes on raportöör, samuti äh, härra Moreirale ja kõigile teistele, kes selle raportiga tööd tegid Euroopa Parlament on välja pakkunud üsna mitmed muudatusettepanekud, enamikuga neist saame me olla nõus. eriti eh, sellistega, mis näevad ette siis eh, delegeeritud volituste kehtivusaja piiramist, mõned muudatusettepanekud aga on sellised, mida, mis on meile vastuvõetamatud, sest et mõned neist kalduvad kõrvale ühisest eh, arus-, seisukohast delegeeritud aktidest äh, ja kolm institutsiooni on lubanud äh, sellist tõlgendust äh, respekteerida ähm, samuti muudatusettepanekud, mis seavad komisjonile erilised kohustused delegeeritud aktide ettevalmistamisel. mõned muudatusettepanekud puudutavad äh, delegeeritud aktidele vastuväidete esitamise perioodi, sellega me ei saa olla nõus, seda ainu-, kui me võime sellega nõus olla ainult siis, kui konkreetse määruse spetsiifilisus muudab selle pikendamise mõistlikuks. komisjon on veendunud, et me suudame siiski äh, pidada konstruktiivseid arutelusid äh, triloogil, leidmaks kõigile osapooltele vastuvõetavat lahendust. lõpetuseks äh, tahaksin öelda, et komisjon hindab seda tööd, mida parlament selle teemaga on teinud jääme ootama koostööd parlamendiga selleks, et Äh, siis äh, triloogil kokkuleppeni jõuda. aitäh, aitäh, lugupeetud president, aitäh, saadikud! aitäh volinikule! ja nüüd äh, saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad, aga mulle tundub, et proua Kristo Troovooli saalis ei ole seega sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna kaheks minutiks härra Kutaš. aitäh, ma tervitan seda määruse ettepanekut, millega me muudame kümmet määrust, mis käsitlevad siis ühist kaubanduspoliitikat ja viime nad vastavusse Lissaboni lepinguga ma tahaksin tänada oma kolleegi Jörg Leifriedi töö eest, mida ta on teinud äh, Äh, sellise väga olulise ja tehnilise raportiga on äh, teada tõsiasi, et äh, kui asi puudutab Euroopa institutsioone, siis nõukogu ja parlament on need institutsioonid, kes peavad äh, seadusi vastu võtma, aga Lissaboni leping toob Euroopa õiguses artikliga kakssada üheksakümmend esmakordselt ka delegeeritud aktid, see tähendab, et parlament ja nõukogu saavad seadusandlikke volitusi delegeerida komisjonile Äh, lihtsalt selleks, et otsuste langetamise protsess oleks tõhusam aga parlament ja nõukogu jätavad endale mõlemad õiguse siis äh, need delegeeritud volitused tagasi võtta, võib äh, delegeerida volitused vaid teatud ajaks. ja selle raportiga äh, tahame saavutada ka seda, et parlament saaks osaleda äh, komisjoni ekspertide kohtumisel selleks, et valmistada neid delegeeritud akte paremini ette ja valmistada ette paremini ka ühtset kaubanduspoliitikat. mina olen nõus, et me piirame seda volituste delegeerimist viie aastaga. ma arvan, et parlament vajab suuremat kontrolli õigust täidesaatvate võimuasutuste üle. aitäh ja nüüd äh, härra Salvini äh, EDF fraktsiooni nimel aitäh. üks asi äh, puudutab tehnilisi aspekte, me anname komisjonile õigused äh, teha teatud otsuseid kaubanduspoliitika vallas mina esindan Itaalia põhjapoolset osa ja meile teevad muret need valikud, mis on ähm, see tariifide langetamine, meil ei ole korralikku tööstuspoliitikat. jah, ma saan aru, et me võime tehnilised üksikasjad delegeerida komisjonile aga ärgem palum äh, muutugem siis nende valikute orjaks, äh, mida on langetatud tööstuspoliitika vallas näiteks äh, väliska-, Maailma Kaubandusorganisatsioonis. kas te teate, kui palju VKE-sid praegu lihtsalt lõpetab tegevuse Põhja-Itaalias, sellepärast et on sõlmitud kokkuleppeid, mis ei kaitse meie tooteid? ärge unustage teadusuuringuid, arengut, arendustegevust. Äh, kui, äh, kui mitte midagi äh, enam, kui me, kui me midagi ette ei võta, siis on meil varsti kõik supermarketid lihtsalt rahvusvaheliste suurte kettide omad jah, niisiis äh, jah, delegeeritud aktid küll, äh, lubagem seda, aga loodame, et komisjon tõesti äh, muudab ennast ja kaitseb ka Euroopa tootjaid. härra Salvini, teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas olete valmis vastama? Ähm, ma ei tea, kas ma sain teist õigesti aru, härra Salvini, kas te arvate, et Euroopa Liit peaks Maailma Kaubandusorganisatsiooni eest lahkuma. mina võin teile öelda, et äh, kogu Euroopa Liit äh, Euroopa Liit tervikuna Maailma Kaubandusorganisatsioonis on palju kaalukam äh, kui liikmesriigid üksikult ja ma arvan, et siin see delegeeritud as-, aktide asi ei puutu kuidagi asjasse. härra Salvini jah, kogu lugupidamise juures teie töö vastu ja teiste töö vastu paluksin ma, et te vaataksite, milline on tegelik olukord. vaadake, kuidas on olukord Põhja-Itaalias ja siis öelge, kas Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsused on head või halvad meie ettevõtete jaoks Äh, üsna peatselt me hakkame rääkima Hiina päikesepaneelidest ja ma arvan, et Euroopa maailmas täna ei ole eriti oluline, ma ei tea, kas äh, üksikute riikide hääl oleks suurema kaaluga, aga ma tean vaid seda, et Euroopa äh, Komisjoni kaubanduspoliitika viib meie ettevõtted pankrotti. aitäh, kuue fraktsiooni nimel annan nüüd sõna härra Scholzile üheks minutiks. aitäh, president volinik, daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin äh, tänada raportöör Jörg Leifriedi, kes on äh, tõesti leidnud raportile sellise sõnastuse, mida kõik äh, fraktsioonid saavad toetada ja ma arvan, et eelseisvad läbirääkimised ei ole kerged. liikmesriigid on äärmiselt ärritunult reageerinud delegeeritud akti küsimusele ministrid on äh, kogu aeg oma sõnavõttudes rõhutanud, et äh, Euroopa Parlament on väga oluline ja see vajab rohkem äh, volitusi, aga samas ei ole nad valmis leppima parlamendi kui kaasseadusandjaga. meie oleme valmis teatud juhtudel piiratud ajaks komisjonile volitusi deklareerima, delegeerima Äh, on aeg, et nõukogu omapoolse, selle, selle, sellesama omapoolse blokeerimise lõpetaks, sest liiga palju aega on juba raisatud. aitäh. annan nüüd uuesti sõna siiski Rahvaparteile, sest et proua Kristo Trofol on saali jõudnud. aitäh, president, daamid ja härrad Äh, volinik äh, nõndanimetatud Omnibus kaks äh, koos Omnibus ühega, mille osas mina olen raportöör, on teine menetlus, kus siis me kohandame Euroopa kaubandusalaseid õigusakte Lissaboni lepingule. delegeeritud aktid ning rakendusmeetmed Äh, leiavad nüüd lõpe, lõpuks äh, kasutust ka siis kaubanduspoliitikas läbi delegeeritud aktides, aktide, minu arvates on väga oluline, et parlament äh, kasutaks ära siin kõiki neid õigusi, mis meil on. samas aga ei ole õige, kui me nõuame, et parlament peaks osalema komisjoni ettevalmistavatel istungitel otsene poliitiline järelevalve peaks toimuma meie koja liikmete poolt siiski. komisjon peab hoolitsema selle eest, et saadikuid teavitatakse äh, õigeaegselt kõigist planeeritud delegeeritud aktidest. ma loodan, et äh, konsultatsioonid nõukogus lõpevad kiiresti, nii et, et me saaksime alustada kompromissläbirääkimisi Omnibus kahe üle. ma arvan, et väga sageli Ehm, on seda asja küll arutatud Omnibus, äh, on arutatud Omnibus kahte, aga minu arvates Omnibus kahte ja ühte peaks arutama ühiselt ja seetõttu tahaksin eriti tänada härra Leitfriedi just nimelt selle eest, et ta on äh, äh, pakkunud meile võimaluse praegu seda raportit, raportit siin arutada Äh, meil seisab nüüd ees ka hääletus täiskogul ning oluline on see, et me hakkaksime tõesti paralleelselt äh, tegutsema nende kahe raportiga ning äh, ma toetan täielikult sotsiaaldemokraadist sotsiaaldemokraatide seisukohta selles osas, mis puudutab parlamendi rolli ja, ja seda, mis toimub Maailma Kaubandusorganisatsiooni äh, Äh, ja Euroopa Liidu Assambleel, kakskümmend seitse äh, ühiselt on tugevamad kui kakskümmend seitse liikmesriiki eraldi ning ma arvan, et äh, ühiselt tegutsedes suudame me Maailma Kaubandusorganisatsioonis saavutada paremaid tulemusi ja sama kogemus on mul ka teistest rahvusvahelistest organisatsioonidest, aitäh. ja nüüd härra Susta kaheks minutiks aitäh, president ja tahaksin eriti tänada raportööri Jürgen Leichtfriedi. tegemist on olulise raportiga, sellepärast et siin Äh, raportis defineeritakse paremini institutsioonide vahelisi suhteid, suhteid äh, äh, parlamendi ja komisjoni vahel üsnagi delikaatses valdkonnas. tegemist on valdkonnaga, kus parlamendi volitused on kasvanud, jutt on siis kaubandusest. niisiis, tegemist on tõesti sisulise küsimusega, mis ei ole otseselt seotud selle märk-, määrusega ja otseselt äh, selle raporti teemaga. Äh, olulised on siin suhted parlamendi ja komisjoni vahel. mulle äh, meeldib väga härra Lightfidi raport ja mulle meeldib ka see, mida volinik just ütles. Need suhted on liiga tehnilised Äh, komisjon ja nõukogu üritavad nagu alati vähendada parlamendi volitusi, äh, viia olukorda äh, sinna, kus see oli, sellele tasandile, kus see oli enne Lissaboni lepingut ja me ei tohi seda lubada väga oluline on, et me astume edasisi samme delegeeritud aktide osas, väga oluline on, et komisjon annaks meile rohkem üksikasju ja väga oluline on, et parlament saaks rohkem kontrollida seda protsessi see on ainukene viis, kuidas lahendada neid probleeme, millele viitas härra Salvini. ma olen täiesti nõus sellega, et Euroopa Liidu pädevused äh, Euroopa Liit peaks kaubandusküsimustes äh, omama ainusõna õigust ja äh, on väga oluline, et me oleksime tugevamad ka Maailma Kaubandusorganisatsioonis ja siis me saame, me saame seda olla, kui me pöörame tähelepanu reaalmajandusele, sellepärast et muidu me praegusest kriisist välja ei saa. Quindi eh, ridò la parola. suur tänu eh, ja nüüd on, annaksin sõna kolleeg Šemetale, sellepärast et sõnasoovijaid ei ole olnud eh, vaba mikrofoni all suur tänu, proua president, kallid kolleegid, ma tahaksin veel kord äh, tänada teid kõiki äh, komisjoni nimel ära tehtud töö eest. ma tuletaksin meelde, et terve rida muudatusettepanekuid, äh, mis on komisjoni jaoks problemaatilised, puudutavad raamkokkulepet komisjoni ja parlamendi vahel. Euroopa Komisjon on muidugi pühendunud äh, kahe tuhande kümnenda aasta uuesti sõnastatud äh, raamkokkuleppe täitmisele institutsioonide vahel ja me arvame, et see kokkulepe on kõige parem koht äh, parlamendi murede leevendamiseks, mitte need konkreetsed õigusaktid, millest me räägime täna. aga ma kuulasin tähelepanelikult teie seisukohti ja edastan need volinik Tehüstile Euroopa Komisjon loodab teiega asuda läbirääkimistesse triloogi ajal selleks, et leida selle ettepaneku osas kokkulepe. ma võin teile kinnitada, et see on Euroopa Komisjoni jaoks prioriteet, aitäh! suur tänu, härra volinik, ja nüüd annaksin sõna veel lõpetuseks härra raportöörile, härra Leifridile. suur tänu, härra president, ütleb härra Leifrid hispaania keeles mina arvan, et kaubanduspoliitika äh, toob äh, ühe asja väga selgelt välja. otsused, mis langetatakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni tasandil, äh, ei ole alati meile meelepärased ja paljud asjad oleks minu meelestki võinud teistmoodi olla, aga üks on ilmselge meie kogu jõud on summana mitu korda suurem kui eh, liikmesriikide jõud eraldi. kui me sellest aru ei saa, seda ei mõista, eh, siis me veame eh, omapäi tegutsedes kõik oma liikmesriigid mutta ja Euroopa kaubanduspoliitika on näidanud seda, et üks poliitikavaldkond toimib tegelikult väga hästi, kui kõik Äh, tegutsevad ühtsete eesmärkide nimel ja nõukogu, keda jällegi ei ole saalis ja meid ei kuula, peab ka seda mõistma. see on iseenesestmõistetav, ma tahaksin komisjonile öelda, et jah, väga kena on äh, kuulda teie sõnu selle kohta, et äh, mida te heaks ei kiida, aga meie oleme parlamendina seadusandjad ja kui me täna selle raporti vastu võtame, siis see nii lihtsalt on. ja see asi läheb seadusesse ja ma olen täiesti veendunud, et triloogi kohtumistel, kui nõukogu äh, viitsib midagi otsustada, siis äh, ilmselt otsustavad nad siiski õiges suunas. ma tahaksin tänada kõiki kolleege tehtud koostöö eest. suur tänu, härra Leichtfried. sellega on see arutelu lõppenud ja me hääletame täna. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde.